on märkusi, kui seda nii ei ole, on protokoll heaks kiidetud ja liigume edasi hääletuse juurde. kõigepealt alustame resolutsiooni ettepanekutega ja esimeseks on kuue fraktsiooni ühisresolutsiooni ettepanek härra Kaspari kodukorra kohta, palun. austatud äh, asepresident Viilan, austatud kolleegid, äh, vastavalt artiklile kakskümmend kaks lõige neli meie kodukorrast äh, Äh, esindab Euroopa Parlamendi president Euroopa Parlamendi väljaspoolt äh, ja äh, me siin hääletame ja mõnikord kaotame ja võidame hääletusi, eile esit-, esindas president Schulz ülemkogul Euroopa Parlamenti, ta äh, esindas oma seisukohti ja mitte parlamendi positsiooni, näiteks äh, investeeringute kaitse küsimus äh, Kadi Arifi raportis pandi paika suure enamusega, Vidal Moreira TTIP-i dokument sai ka suure häälteenamuse ja kui isegi meie president ei võta mm, meie otsuseid äh, tõsiselt, siis äh, ei ole imekspandav see, et euroskeptikud ja ülemkogus ka ei võeta meid äh, tõsiselt. ja me peame tagama selle, et ametlikel üritustel tulevikus selle koja ametlikke positsioone esindatakse, aitäh! aitäh, härra Kaspari. Äh, me kindlasti uurime seda ja nüüd härra Pütikofer, palun. palun äh, kasutage ka mikrofoni, härra Pütikofer. härra president, äh, ma palun presiidiumil kaaluda seda, kas meil ei oleks vaja komid teed, mis kontrolliks selle koja öö, otsuseid öö, öö, Äh, ja, ja komisjoni, kes kontrolliks äh, siis meie presidenti kakskümmend neli tundi ööpäevas. suur aitäh, härra Pütikohver, ja nüüd liigume hääletuste juurde ja alustame siis ühise äh, resolutsiooni ettepanekuga, mille on esitanud kuus fraktsiooni ja see puudutab Sudaani küsimust, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on vastu võetud. liigume nüüd edasi Egiptuse resolutsiooni ettepaneku juurde, kuus fraktsiooni on esitatud ühise resolutsiooni ettepaneku, lõige kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige viisteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, esimene osa põhjenduspunktis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu,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 vastu võetud. liigume nüüd edasi hääletuse juurde, mis puudutab Nigeeriat, ka eh, kuue fraktsiooni ühisresolutsiooni ettepanek. Eh, meil on muudatusettepanek number üks, eh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud resolutsioon tervikuna muudetud kujul ja see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud daamid ja härrad, mul on üks teatis teile, see puudutab konveren-, esimeste konverentsi otsust. muudatusettepanekuid parlamentaarsete delegatsioonide osas ei ole esitatud. ja me hääletame nüüd Ukraina, Ukraina resolutsiooni, meil on viie fraktsiooni ühisresolutsiooni ettepanek ja Grigole Matseroonise poolt muudatusettepanek kuus lõikest üks, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud, lõige kuus. ja kontrollime siis, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Äh, muudatusettepanek üks, äh, meil on nüüd suure, suuline muudatusettepanek kolleeg Sarjus Volskilt. Äh, kolleeg Sarjus Volski. härra Sarjus Volski me tahame lisada järgmise fraasi kutsub äh, üles äh, palgasõdureid ja mässulisi tegema sama ning mitte kasutama äh, tsiviilisikuid inimkilbina, aitäh. kas on vastuväited sellele? tundub, et vastuväiteid ei ole, siis hääletame seda sellisel kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa, eraldi hääletus kolmes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Äh, lõige kaheksa, esialgne tekst äh, on seetõttu kõrvaline ja nüüd äh, kaksteist, esialgne tekst ja suuline muudatusettepanek härra Saaris Volskilt. teksti lõppu tahame lisada järgnevad sõnad, kutsub äh, kõiki pooli üles tegema kõik selleks, et kaitsta tsiviilisikuid ja võimaldada äh, Ukrainal humanitaarabi. aitäh. härra kolleeg Saarjus Volski. Äh, meil oli muudatusettepanek kaheksa osas hääletus ära Äh, see võeti vastu ja nüüd te esitate suulise muudatusettepaneku, mis on mõeldud äh, number kaheksale, aga see ei puuduta enam äh, meid, nüüd me hääletame kahteteist. suuline muudatusettepanek lõike kaksteist osas, mitte see, mis puudutab kaheksandat Äh, lõige kaheksa äh, langes ära. kas te tahate muudatusettepanekut äh, lõikele kaksteist või mitte? ei, selge. seda me siis hääletama ei pea ja nüüd kaks nimelist hääletust, hääletamine on avatud. lõige kaksteist, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist, nimeline hääletus ja siin on meil ka suuline muudatusettepanek härra Saarjas-Volski. ja lõppu pärast sõna äh, retoorika tahame lisada kolm sõna, äh, kaasa arvatud Venemaa poolt ja siis läheb edasi, see võib edasi ähm, olukorda hullemaks muuta, kas on vastuväidet, kui ei ole, siis sellises, sellisel kujul nimeline hääletus, muudatusettepanek üksteist ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaksteist, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, kolmes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime teist osa, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek number viis äh,, härra Saarjas-Volski suuline muudatusettepanek siin ka. It is oral amendment to the suuline muudatusettepanek eh, roheliste suulisele muudatusettepanekule. meie ettepanek on eh, selles muudatusettepanekus kustutada kolmandas reas eh, ära sõnad äh, äh, nagu Ungari valitsuse otsus äh, sõlmida Venemaaga tuumaenergia kokkulepe see puudutab siis roheliste muudatusettepanek number viis, kolmas, neljas ja viies rida, mida tahame kustutada siis äh, tahame kustutada selle fraasi, mida ma just eelnevalt mainisin, kas on vastuväiteid sellele? ja nelikümmend kolleegi on vastu vähemalt ja seetõttu hääletame esialgsel kujul seda muudatusettepanek number viis ja nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek number seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? on vastu võetud ja nüüd kogu resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. liigume nüüd edasi hääletuse juurde, mis puudutab äh, resolutsiooni ettepanekuid noorte tööhõive alal. siin meil on äh, nelja fraktsiooni ühisresolutsiooni ettepanek, äh, kõigepealt muudatusettepanek üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige äh, kaks kahes osas, esimene poolt, e, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, ettepanek neli, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige neli, esialgne tekst, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud ettepanek üksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. Äh, lõige kuusteist, esialgne tekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, lõige kaheksateist, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükk-, vabandust, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu,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 tagasi lükatud. ettepanek kolmteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ettepanek kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime seda, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. Äh, napi häälteenamusega vastu võetud, palju erapooletuid oli? Äh, ettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud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 vastu võetud kolmas osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud neljas osa, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek number kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud.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 hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige nelikümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, äh, nelikümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt äh, ja kas on protseduuriline küsimus? kolleeg, palun. härra esimees, me esitasime suulise selgitus ütleb kõneleja selles küsimuses äh, ja ta, sellega olid äh, teenistused nõus, me vahetasime välja sõna kvalifitseeritud. selgub härra juhataja, kas tegemist on selgitusega või suulise muudatusettepanekuga? selgitused toimuvad pärast hääletust. Äh, lõige nelikümmend viis originaaltekst, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. E, veel kord, kes on poolt? jaa, vastu võetud. jah, palun. hea kolleeg ma tahaksin teha ühe ettepaneku, ma olen küll siin kojas uus, aga mul on siiski parlamentaarne kogemus olemas, ärge olge pahane, aga hea oleks, kui meil oleks natukenegi aega poolt, vastu ja erapooletu äh, väljaütlemise vahel, et meil oleks aega kätki tõsta, te teete seda kõike natuke liiga kiiresti. Herr Kollege, ich versuchte kallis kolleeg, ma püüan seda hea meelega teha, aga te, kui ma seda teen, siis te märkate äh, üsna kiiresti, et äh, see tähendab, et äh, kolleegid hakkavad kaebama, et meil on liiga aeglane see menetlus siin, sellepärast et lennukid hakkavad minema ja nii edasi. Sie haben dafür auch ei ja teil on eh, selle hääletuse protseduuri jaoks väga hästi ette valmistatud hääletusnimekirjad, eh, mille on kolleegid ette valmistanud ja nüüd siis ähm, viide, pärast viidet neliteist muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu. kontrollime seda, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. Äh, pärast äh, põhjenduspunkti K äh, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on nüüd lõppenud? tagasi lükatud ja nüüd kogu resolutsiooni ettepanek muudetud kujul nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud ja nüüd äh, hääletame järgmises, järgmiseks resolutsiooni ettepanekuid olukorrast Iraagis. meil on viie fraktsiooni ühisresolutsiooni ettepanek. Äh, kõigepealt muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, resolutsioon tervikuna, aga siis on veel üks äh, suuline ettepanek proua Koomesilt, palun Euh, tegemist on tehnilise muudatusega. nimelt äh, viisteist juuli peaks olema neljateistkümnenda asemel kuuendas lõikes. Euh, euh, tervitame uue Iraagi parlamendi spiikri ametisse valimist neljateistkümnendal juulil kaks tuhat kolmteist ja peaks olema tegelikult tegelikult viisteist, tehniline muudatusettepanek. suur aitäh teile, proua Gomes, me kontrollime selle üle ja anname teile teada. ja nüüd resolutsioon tervikuna, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu on võetud ja nüüd läheme edasi resolutsiooni ettepaneku juurde, mis puudutab vägivalla eskaleerumist Iisraeli ja Palestiina vahel, nelja fraktsiooni ühisresolutsioon, muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud, ettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud eh, muudatusettepanek seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, muudatusettepanek number kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud ja nüüd äh, resolutsioon tervikuna on nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. vastu võetud. järgmiseks on äh, resolutsiooni ettepanekud agressioonikuriteo küsimuses, meil on äh, ühe fraktsiooni resolutsiooni ettepanek ECR-i äh, oma kõigepealt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud ja nüüd ühisresolutsiooni ettepanek viielt fraktsioonilt. meil on ainult üks hääletus, põhjenduspunkt F kahes osas, originaaltekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, esimene osa vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd siis eh, resolutsioon tervikuna, mitte muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja mul on ka üks teadis, härra Carlos Jimenez Tehmu äh, on esimesest äh, augustist äh, alates tagasiastumise palve ostnud ja vaba ametikoht on siis alates sellest kuupäevast olemas ja sellest antakse asjaomasele liikmesriigile teada vastavalt meie kodukorrale ja kõik, kes mind veel kuulevad, teile ma soovin